kallid kolleegid. ma kuulutan meie kohtumise alganuks. mul on paar teadaannet teile, aga kõigepealt ma palun, et te kinnitaksite päevakorra ja siis te näete ka, et edasi on meil lükatud üks hääletus. ma proua Leitfriedi palun, et ta selgitaks. suur tänu, esimees, lugupeetud kolleegid Äh, niisiis. meil on vaja leida kokkulepe ja konsensus ja meil on kompromissid tehnilises valdkonnas, ohutuse vallas ja samuti kaalusensorite osas ja samuti piiri ülesed sõidud suuremate ja pikemate sõidukite jaoks. ma arvan, et tuleb äh, tagada hääletamise ajal märtsikuul, et meil tõesti oleks vettpidav kompromiss. ja me peame olema avatud ja ma tahan variraportööre tänada avatud lähenemisviisi ees ja tahte eest kompromiss saavutada. ja tegemist on olnud väga keeruka ja teemaga ja siin on olnud suured huvid kaalul, aga ma usun, et meil õnnestub alles jäänud probleemid lahendada. tahan teha ühe märkuse nendele, kes arvavad, et põhjendatum oleks edasi see lükata järgmisse järgmisele koosseisule. ma tahaks öelda, et meil saab olema uus transpordivolinik, kes võib-olla ei hakka piiriüleseid küsimusi käsitlema samal viisil ja seda teematki käsitlema samal viisil, nii et ma ei arva, et asi paremaks läheks eh, sellest, kui me asja edasi lükkaksime. kui siin on keegi, kes teistmoodi leiab, siis mina ütlen teile, et see midagi ei muuda paremaks, kui me järgmisse valimisperioodi asjad lükkame. viigem see ühele poole, me ei räägi siin ainult piiriületusest, vaid me räägime siin ka parematest töötingimustest. me räägime siin ka suuremast ohutusest jalakäijatele samuti jalgratturitele ja nii edasi. kui meil õnnestub mõistlik kompromiss märtsikuus leida, siis me saame aprillis selle täiskogul läbi hääletada ja viime lõpule positiivse. ma ei taha nüüd siin põhjalikku arutelu pidama hakata sel teemal, sest me oleme alles päevakorra eelnõu juures, kui keegi sõna tahab, siis tehke väga-väga lühidalt ja asjast ainult. härra Grosch ähm. Ich bin mit dem Vorschlag der Vertagung oder Verschiebung der Abstimmung einverstanden edasilükkamine, hääletamise edasilükkamine on midagi, millega mina saaksin päri olla. aga me oleme ka täiskogul äh, valmis seda hääletama pärast arutelu ma tean, et järgmine neljapäev on äh, ajakavas, see võib-olla ei ole kõige parem aeg, aga kui me peame ikkagi selle arutelu läbi pidama, et täiskogule see viia, siis ma arvan, et olgu nii. mina saan asjast aru nii, et märtsikuus me käsitleme seda teemat, aga me hoiame selle aprillikuise täiskogu päevakorras alles. nii saan mina härra Krossist, härra Kross asjast aru. Well, everything kõik nüüd sõltub aprillikuust, et kes mida sinna sisse paneb viimasel hetkel. aga vaatame, kuidas asjad lähevad, kui raportöör ütleb, et ta tahab meie koosseisu ajal sellega tegeleda, siis see on täiesti õigustatud hästi, järgmine on päevakorra, vabandust, äh, päevakord on meil kinnitatud jah, et nüüd äh, protokoll kuueteistkümnenda, seitsmeteistkümnendast detsembrist ja üheksandast jaanuarist vajavad kinnitamist. kas kõik on nendega rahul? hästi, nüüd juhataja teadaanded. see puudutab koordinaatorite langetatud otsuseid. kolmekümnendal jaanuaril kõigepealt viin teid kurssi raudteepaketi tekst, kolm ettepanekut, mis moodustavad tehnilise samba koordinaatorid, tahtsid neid koos käsitleda, CEF delegeeritud aktid, see otsus on edasi lükatud tänasesse. ja meil on nüüd kiri härra Kallaselt ja see näikse probleeme leevendavalt, aga me käsitleme seda hiljem. ja komitoloogia Äh, uudiskiri on ka arvesse võetud. eile koordinaatorid äh, kohtusid Dominic Riikei juhtimisel ja langetasid otsuseid. komisjon ette, esitles TNT kandidaate härra Potik, mina ja härra Kross. koordinaatorid kiitsid heaks TNT koordinaatorid härra Kallase kirjas kahekümne kaheksas jaanuaris olid need välja pakutud ja ähm, härra Rikkeid soovitati härra Schulzile kirja kirjutada, eh, mida parlament arvab nendest kandidaatidest. ja ma tahan eh, öelda, et mina hindan Nilsi kõrgelt, kes eh, lahkub transsekretariaadist kahekümne viiendal veebruaril. Nils on töötanud TRAN komisjonis viimased viis aastat ja paljude väiksemate teemadega nagu TNT ja CEF ja raudteepakett on ta tegelenud. ja nüüd on ta nimetatud poliitikaosakonna B osakonna juhiks ja ta oma uues funktsioonis hakkab ka transpordikomisjoni teemadega tegelema. igatahes me soovime sulle edu, Nils. kus sa oled? ja Äh, proua Meissneril on kaks külakooli Madison Wisconsin USA-st. Need, kes Ameerika sportil silma peal hoiavad, teavad, on kursis. tere tulemast siia meie kohtumisele ja olgu teil meeldiv viibimine siin Brüsselis. hästi, nüüd järgmine. kas kõik on rahul minu teadaannetega? jah, hästi järgmine on äh, lennuväljade mürapiiringute alase kokkuleppe heakskiitmine. härra Leitfried. suur tänu. Äh, kahju, kahju äh, on mul asjast ma olen siin raportöör, kui läheb hääletamiseks, ma pean tunnistama, et minu hääletuskaart jäi maha jah, külastajatele Madison Wisconsinist ma ütlen, et tavaliselt on meie töökorraldus tunduvalt parem, aga täna on lihtsalt just üks nendest päevadest. hästi, härra Lightfriedi hääletus ka võtame arvesse. okei okay., very good. So, we'll do a check. kõigepealt kontrollime, vaatame, kas rahvaparteil ikka on tavaliselt viisteist kohal eh, ja rohkemgi veel. Eh, aga proovime järgi, hääletus on alanud. jah, irooniline, kui sotsiaaldemokraatidel täna rohkem oleks. Eh, hääletus on lõppenud. kõik on õiguspäraselt hääletanud nii et nüüd määruse ettepanek parlamendilt ja nõukogult Euroopa Liidu lennuväljade mürapiiringute alase kokkuleppe heakskiitmiseks. raportöör on härra Leifrid ja hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. jah, üks pluss ja üks miinus juurde, nii et kakskümmend viis on poolt viis vastu ja viis jäid erapooletuks, seega vastu võetud õnnitlused härra Leitfriedile. So the next item on, on the agenda. järgmine päevakorrapunkt on AIDS kaks pakett ja raportöör on meil Wortmann Kool, palun, Corin, sõna on sul. suur tänu mul on hea meel nüüd tutvustada muudatusettepanekuid nende kahe ettepaneku kohta ja kõigepealt ma tahan tänada teid kõiki koostöö eest resolutsiooni üle, mis võeti vastu valdava häälteenamusega möödunud neljapäeval. ma arvan, et see on väga tähtis just enne valimisi, et nii tähtsas valdkonnas sise laevandushääletus hästi sujuks meil transpordikomisjonil ja täiskogul, et oleks tugev toetus ja antaks kätte selge suund Euroopa Komisjonile, kuhu edasi liikuda Najades kaks teatise järgselt. aga nüüd kaks õigusloomelist ettepanekut on arutelu objektiks. kõigepealt, mis puudutab eh, laevastiku mahutavust ehk võimsus, eh, see on väga piiratud eh, praeguse direktiivi muutmine ja asi puudutab reservfondi. nimelt kolmkümmend viit miljonit eurot. tegemist on reservfondi rahadega ja seda maksab sektor äh, ja siin on viide ka majanduslikult rasketele oludele. aga kuna praegu on olnud pi väga piiratud öö, selle kohaldusala ja need raha on olnud raske kasutada mõnedes valdkondades ja ma tahtsin selle kohe välja tuua. mõned muudatusettepanekud laiendavad seetõttu seda, kuidas rahalisi vahendeid fondis saab kasutada mõnede väga tähtsate sotsiaalsete eesmärkide saavutamiseks aga sellisel juhul peab vaatama ka sotsiaalfondi rahade peale, näiteks selged teadusuuringute alased eesmärgid ja loomulikult ka CEF ja Horisont kakskümmend kakskümmend vajavad käsitlemist ja põhjenduspunktides me ütleme kohe selgelt, kui te nii soovite, eh, need, need asjad välja tuua, sest tõesti eh, ka rahasummad on väga piiratud nüüd, mis puudutab muudatusettepanekuid, siis ma tahaksin mõned märkused enda kohta öelda. proua Tikau on teinud muudatusettepaneku teadusuuringute kohta ja kliimamuutuste tagajärgede kohta ning samuti turgudel jälgimise kohta. Need on tähtsad muudatusettepanekud, aga nagu öeldud, me peame sealt võib-olla nende eesmärkide katteks muid rahalisi vahendeid otsima ja mitte seda fondi kasutama ja vaatame homme koos, meil on homme variraportööride kohtumine, et kuidas kõik see vormida põhjenduspunktide teksti. ja peaks olema selge, kust rahalised vahendid tulevad. mul on hea meel, et härra Ertug tegi muudatusettepaneku selle kohta, et laiendada äh, selle fondi võimendust äh, SEF Äh, FIB kasutada, vabandust, Euroopa Investeerimispanga rahalisi vahendeid kasutada. ma panin selle kirja põhjenduspunktidesse ja nüüd on huvitav teada komisjonil, kas on võimalik ka äh, õiguspäraselt äh, teksti artiklitesse see kirja panna, nii nagu ERT muudatusettepanekus viisteist härra Ertug välja pakkus. ma tõesti tahaksin teada, kas see üldse on võimalik ja number kaksteist, mis puudutab äh, ohutuse parandamist, siin on vaja vaadata, kuidas sõnastust veel kohendada, aga ma usun, et meil õnnestub siin kokku leppida. nüüd, mis puudutab äh, tehnilisi nõudeid, siis raport käsitleb edasist ühtlustamist, harmoneerimist, kui tegemist on erinevate tehniliste standarditega ja nõuab paremat koostööd äh, komisjoni ja CCNR-i vahel Reini laevaliikluse keskkomisjoni vahel. ja ma tegin ka selle kohta äh, ettepanekuid äh, perioodi lühendamine neljalt aastalt kolmele aastale, eriti kui vaadata muudatusettepanekut üheksateist, mis oli Gesine Meissnerilt, siis ma arvan, et see on just hea lähenemisviis. proua Tikau tegi ettepaneku lisada konsulteerimine sidusrühmadega, ka see on minu arvates põhjendatud, sest alati on see väga tähtis, et erinevad, väga erinevad sidusrühmad ka leiaksid konsulteerimist, kui tehnilisi standardeid koostatakse. ja selle määruse puhul selle on tähtis, et kõik oleks kohaldusalas, mis me välja pakume, näiteks proua Senelovalt muudatusettepanek kaksteist on infrastruktuuri kohta, aga selleks on meil ühtekuuluvusfondid ja CEF ette nähtud ja me ei peaks seda siin direktiivi raamistikus käsitlema. ja lõpetuseks proua Tikau tegi muudatusettepaneku mis puudutab vastastikust tunnustamist eh, tunnistuste puhul ja siia lisanud ka Donau komisjoni ja siin ma tahaksin, et komisjon annaks mulle juhtnööre, et kas see on võimalik. sest kui tegemist on vastastikuse tunnustamisega Reini komisjoniga, Äh, siis äh, need liikmesriigid kasutavad Euroopa õigusakti, samas Donau komisjoni puhul see nii ei ole ja üldse, kas see on võimalik neid siia lisada? nüüd terve rida muudatusettepanekuid on piiratud iseloomuga ja on võimalik äh, siin leida ühisosa ja teha koostööd ka teiste fraktsioonidega parlamendis. ja ma teen ettepaneku et pärast järgmise nädala hääletust me palume mandaati ka alustada läbirääkimisi vähemasti laevastiku võimsuse koha pealt. see on juba Kreeka eesistuja päevakorras sees. ma ei tea, kas meil õnnestub tehniliste nõuetega sama teha, aga tuleb uurida seda veel enne hääletust ja mis puudutab laevastiku võimsust, siis ma tõesti tahaksin nõukoguga kokku leppida veel enne valimisi sest eh, tõesti see siselaevandus mm, on probleemide ees ja kahju, et seda kolmkümmend viit miljonit ei ole varasematel aastatel ära kasutatud, nii et tuleb julgustada seda tegema. aitäh, proua Voldman, Koor, ma saan aru, et eh, kolleeg tuleb kohe tagasi. ma arvan samuti, sest ta oli siin ja ta ütles, et ta tahab sõna võtta, võib-olla siis mõne aja pärast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 seda ei kasutata. tõlk vabandab, mikrofon ei olnud sisse lülitatud. nii et äh, suur tänu Korinile ja jään ootama edasist debatti. nüüd äh, sotsiaaldemokraadid, härra Ertogele. Äh, suur tänu. tere hommikust kõigile. vabandust, et pidin korra välja minema ja suur tänu nende sissejuhatavate märkuste eest. ja tahaksin tänada ka variraportööre konstruktiivse töö eest selle äh, teemaga. töö, koostöö on olnud hea ja ma arvan, et äh, me saame kõik äh, teha koostööd ka edaspidi selle eesmärgi nimel äh, kõik äh, muudatusettepanekud äh, kakskümmend kaks, vähemalt kaksteist neist äh, puudutavad just tehnilisi spetsifikatsioone. tundub, et parlamendi kõigilt fraktsioonidelt on toetus vähemalt põhieesmärkidele, me peaksime ka seda reservfondi võimalikult kiiresti saama kasutada ka ja spetsifikatsioonide puhul meil peaks olema ka ekspertarvamused kaasatud ähm, kogu Euroopast. kaksteist ja kaheksateist muudatusettepanekud, äh, nende puhul äh, olen nõus raportööriga ja olen nõus äh, proua Steinbrückiga ähm, tööhõivekomisjonist, sest ka nemad on sellesse protsessi meie komisjoniga koos kaasatud ja nad soovivad äh, samasuguseid äh, võrdseid tingimusi kõigile. nüüd äh, meetmed, mis puudutavad sotsiaalpartnerite kaasamist, näiteks meeskonnaliikmete kaasamist ja nii edasi siingi ma leian, et me saame teha tihedat koostööd tööhõivekomisjoniga, see on kindlasti otsustava tähtsusega. olen nõus raportööriga, et suureks väljakutseks ähm, on siseveetranspordi puhul just rahastus ja TNT äh, seadusandluse raames me saame väga palju sellele kaasa aidata. ja muidugi ka CF-i ja see aitab meil kindlasti suurendada keskkonnasõbralikkust äh, laevade puhul, eriti just nende mootorite puhul. kui räägime, räägime tehnilistest spetsifikatsioonidest, siis äh, mõnikord vähem on isegi rohkem. ja mulle tundub, et see puudub ka tehnilisi spetsifikatsioone, nii et äh, oleks hea, kui Ehm, need spetsifikatsioonid töötatakse välja ekspertide poolt, meie siis anname poliitilise signi-, signaali välja ehm, harmoneerimise poolt, kuid pidevalt, regulaarselt peaks status quo ehm, kontroll aset leidma. mõned kolleegid on rääkinud seda, et peab arvesse võtma ka progressi selles vallas, kuid mulle tundub, et need teatud eriarvamused siin muudatusettepanekute osas on küll olemas, kuid üldiselt ma olen täiesti rahul selle ettepanekuga. Teet Seer, palun. aitäh, aitäh raportöörile. esimees, ma tahtsin äh, rääkida võimekusest äh, ja mul on äh, üllatuseks mõned äh, muudatusettepanekud, mida kolleegid Ertug, Lichtenberger ja Tikau on esitanud. Äh, tegemist on fondiga, kus on tegelikult väga vähe raha, kolmkümmend viis miljonit eurot, sellega ei saa väga palju ette võtta, kui me räägime laevade lammutamisest. nii et ma arvan, et me ei peaks muutma seda menetlust veel keerulisemaks, lisama veel mingisuguseid keerukaid reegleid infokampaaniate kohta, millised organisatsioonid peavad olema kaasatud, tervisekaitse ja nii edasi. nii et ma arvan, et me peaksime selle jääma, jätma tööstuse enda kätesse, kellel on isegi praegu rasked ajad, nii et me ei peaks neile lisakoormust ette nägema, nii et selliseid muudatusettepanekuid me ei toeta nüüd esimene ettepanek, mis puudutab tehnilisi spetsifikatsioone, tehnilisi nõudeid. mul on hea meel, et raportöör toetas minu muudatusettepanekut kakskümmend üks selleks, et seda hindamisperioodi lühendada ja siin on mitmeid põhjuseid. ma sooviksin vältida kordust selle probleemi osas, mis meil praegugi on, esitatakse ettepanek perioodi lõpus ning äh, seetõttu ei ole meil piisavalt äh, aega selle ettepaneku äh, viimistlemiseks ja seetõttu me ka sellise mm, appikutse eelmisel nädalal esitasime. ma ei sooviks, et see uuesti juhtuks, sest nüüd komisjon, nüüd on pall komisjoni väljaku poolel ja volinik Kallas eelmisel nädalal ütles, et äh, nende ettepanekutega tegeletakse, eriti arvestades seda, et tegemist on äh, väga äh, laialdaste ettepanekutega ja nendega seonduvad ka rahalised vahendid. nii et me kindlasti peaks järgmiseks perioodiks kolleegidele siin raskusi valmistama. nii nagu ka raportöör mulle pakub huvi äh, mida on öelda selle üheteistkümnenda muudatusettepaneku kohta proua Tikault, see puudutab Donaud. mulle meeldib see muudatusettepanek, meil peaksid olema Reinil ning Dan-, Donaul samad ähm, reeglid, kuid ma ei tea, milline see tehniline olukord seal on ja kas see võimalik on. kui see on võimalik ja loodan, et me siis ka kuuleme komisjonilt, kas see on võimalik või mida me peame tegema selleks, et see võimalik oleks, siis ma tahaksin seda muudatusettepanekut toetada. nii et äh, jään huviga ootama seda, mida komisjon meile selle kohta ütleb. aitäh ja nüüd proua Tikau. saategi meile rääkida Tooneost. jah, suur tänu. ka mina sooviksin õnnitleda proua Wortmann kooli selle tehtud töö puhul ning äh, ka selle raporti eelnõu puhul. oma muudatusettepanekutega ma soovisin lisanõudeid mitte selleks, et äh, konkurentsi pärssida, ma rääkisin ka sellest, et sidusrühmadega peaks äh, konsulteerima, seda on proua Wortmann Kool ka äh, toetanud, samuti soovisime vastastikust tunnustamist nende nõuete puhul. ja see, ja rääk-, see puudutas ka Reini ning äh, Donau jõge. kui räägime siseturust, siis meil peaksid olema ühesugused reeglid. ja meil peaks olema ka vastastikune tunnustamine nende tehniliste mm, sertifikaatide osas, nii et ma väga loodan, et see muudatusettepanek äh, võetakse vastu. kuid äh, kui räägime laevastiku võimekusest, siis äh, siin rääkides muudatusettepanekut, mis puudutab Donaud äh, ja räägime siin siseturu äh, reeglite parandamisest, siis äh, tähtis on, et need reeglid kehtiksid kõigile, kõigile siseveekogudele. rääkisin siin ka oskusteabe vahetamisest erinevate sadamate vahel Euroopa Liidus ja kokkuvõtteks võin öelda, et mul on äh, tegelikult mitu märkust. ma loodan, et äh, see äh, ettepanek toob endaga ja Naiades kaks pakett üldiselt toob endaga kaasa konkreetsemad tingimused ja sooviksin ka komisjoni poolt enam selgust äh, fondide kasutamise ja äh, rahade kasutamise kohta ning selgemat äh, teavitustööd. ja ma sooviksin, et äh, komisjon meile räägiks, milline, millised võiksid olla need paremad ühendused transpordiliikide vahel. tänu, järgmisena saab sõna härra Seologaitis, Seologaitis suur tänu teile, härra esimees, lugupeetud parlamendiliikmed. praegu on üks haruldasi juhtumeid, kus komisjonil on äärmiselt hea meel, kui me näeme, mis tööd parlamendis tehakse, see on üks neid väheseid juhtumeid, kus on täielik üksmeel ettepaneku väärtuse osas ning kõik näevad, kui konstruktiivset tööd me kõik siin teeme, mõeldes kõik ühes suunas. härra Teogolaitis, palun härra proua Vortsaman Kool, kas ta, äh, kas ta on täiesti kindel, et äh, ta äh, no, teab, mis ta mu raportisse pani? hea küll, naljad naljadeks, me leiame, et me kõik töötame ühes suunas ning seega me hindame kõrgelt kõikide poolt tehtud tööd, raportööri poolt tehtud tööd ning kõigi nende poolt, kes on andnud omapoolse panuse Eh, ettepaneku parandamiseks. kõigepealt sooviksin öelda paar sõna nendes kahe kohta. ja eriti proua Tsikau kommentaaride kohta. Najades kahe programm on strateegia, mis, mille eesmärgiks on tugevdada siseveeteede e-, olukordi ning nende probleemide vähendamist Ehm, võrreldes eelmise Naljatese programmiga oleme keskendunud oma jõupingutused piiratumatele eh, valdkondadele, et me jõuaksime konkreetsemate tulemusteni. seega oleme teinud ettepaneku eh, konkreetseid ettepanekuid oleme teinud, mis puudutavad tehnilisi direktiivi, näiteks äh, koolitus äh, ja kvalifikatsioon, mida te näete järgmise parlamendi koosseisu ajal juba, samuti äh, jõeinfo teenuste arendamise kohta, uue logistika väljatöötamise kohta, näiteks meeskonnaküsimuste kohta, samuti oleme rõhutanud infrastruktuuri finantseerimise küsimust, sest see on äärmiselt äh, oluline, et äh, garanteerida, et teed on laevatatavad kogu aasta läbi. sellega seoses äh, oleme äh, sellega koridori kontseptsiooni. praegusel hetkel see, et pole konkreetset programmi siseveeteede finantseerimise kohta, on meie meelest silmis äh, Ehm, vajakajäämine, sest vastasel korral ehm, võib tegevust piirata, ehm, võivad tegevust piirata finantsprobleemid. näiteks kui küsitakse seda, kui suur osa võib euro, Connect Europe'ist minna siseveekogudele, siis te näete, kui oluline on see, et kõik head projektid saaksid piisava finantseerimise osaliseks. kui, eh, sest vastasel korral ei ole võimalik eh, finantseerida eh, finantseerida isegi kõige suuremaid programme. praegusel hetkel me sektori nimel üritame välja töötada head kriteeriumid naiadese jaoks ning me ei ürita äh, Ehm, me, meil on, me ei ürita tekitada kunstlikku lävendit. me üritame teha kõik selleks, et äh, liikmesriigid ole, äh, on asjast informeeritud, et meil on ähm, Euroopa ühendamise rahastuks äh, kõik vajalik olemas. nüüd need kaks ettepanekut, mis siin on esitatud, mis puudutavad määruse finantseerimist, eriti laevastiku osas meie eesmärgiks äh, on lihtsustada protsessi äh, selle äh, toetuste jagamiseks. ei pea, maksa arvata, et tegu, nagu oleks tegu miljarditega, tegu on kolmekümne viie miljoniga, kui te jagate selle, need on, meil on umbes kümme kuni kaksteist tuhat siseveelaeva, siis te näete, et see on põhimõtteliselt äh, nii-öelda esialgne raha, seda tuleks võimalikult hästi ära kasutada ettevalmistavateks tegevusteks, toetusteks, e, mitte selleks, et igale, e, igale e, laevaomanikule anda saja tuhande eurose tšeki ja nad ise kasutavad selle ära. see ei ole fondi eesmärgiks. kuid peaksime tegema selleks kõik, et fondi saaks kasutada järgmise põlvkonna Ähm, ähm, väljatöötamiseks, äh, et seda võiks kasutada innovatsiooniks, äh, rohestamiseks ning sotsiaalsete meetmete kasutusele võtmiseks. see ongi kogu kontseptsioon selle asja taga. sellega seoses me soovime äh, seda menetlust säilitada, me soovime hoida neid võimalikult lihtsatena siin on nüüd kogu sektor, kes peaks otsustama, kuidas äh, neid finantsvahendeid kasutada, me ei räägi siin ainult sotsiaalpartneritest. Äh, sektor on äh, ise panustanud fondidesse ja nad peavad ise otsustama, kuidas vahendeid ära kasutada. mis puudutab nüüd aga fondide kombineerimist teiste finantsvahendite kasutamist, näiteks Euroopa ühendamise rahastud või Euroopa Investeerimispank, siis äh, oleks see kahtlemata äärmiselt äh, tervitatav. kuid äh, leiame, et seda peaks äh, siiski mainima põhjenduspunktides, sellepärast et see annab meile äh, piisava äh, võimendi selleks, et äh, et ähm, seda asja arutada, sest kui me selle paneme artiklisse, siis me peame seda pisut täpsemalt defineerima ning see paneb täpsemalt paika selle kohta, äh, kuidas ähm, Euroopa ühendamise rahastu äh, vahendeid tuleks äh, kasutada. seega see muudaks asjad keerulisemaks ning see mõjud võiks mõjutada ka Euroopa ühendamise rahastut mis just alles hiljuti vastu võeti. ma võin teile garanteerida, et me võtame selle hea meelega vastu põhjenduspunktis, et et võimendada mõju sellele rahastule, kuid seda peaks kombineerima kõigi teiste vahenditega ja me ei tohiks äh, küsimusi veel keerulisemaks muuta. mis äh, puudutab nüüd äh, muudatusettepanekuid, mis räägivad Donaust, siis eh, meil eh, ei ole ettepanekuid seda teksti eh, muuta, kuid praegusel hetkel on siin ajaloolised põhjused seda, selle mainimiseks artiklis neli. põhjuseks oli see, et sellel ajal oli esimesed mõjud Donau ja Reini ühendamise järgselt äh, nii et äh, tegelikult need olid ajaloolised põhjused, millel praegu erilisi tagajärgi ei ole. Mm. mis puudutab nüüd tehnilist direktiivi, siis äh, äh, see on muutus, mille eesmärgiks on ette valmistada laevaehituse reeglid järgmises põlvkonnas see tähendab siis seda, et eh, on üks keskne instants Euroopas, kes reeglid paika paned, paneb. nii et me võtame menetluslikud elemendid lisadest välja, sest nad olid seal üsnagi segamini, me panime nad uude direktiivi, et jätta tehniline eh, osa nii eh, selgeks ja üksteisaliseks kui võimalik. mul on hea meel selle üle, et parlament äh, sellest on aru saanud ja et muudatusettepanekud liiguvad ka selles suunas edasi. küsisite meie arvamust muudatusettepaneku üksteist kohta. pean ütlema, et äh, sõnastus ei vasta reaalsusele. praegusel äh, hetkel ei ole olemas mingisuguseid Reini või Donau sertifikaate praegusel hetkel iga liikmesriik annab välja sertifikaadi, mis äh, kehtib kogu Euroopas, küsimus pole vastastikuses tunnustamises. iga liikmesriik annab välja Euroopa sertifikaadi. see tähendab seda, et ei ole vaja mingisuguseid lisaseled, äh, selgitusi teha, nii et kui te küsite meie arvamust selle konkreetse muudatusettepaneku kohta, siis äh, ütleme, et see annab vale mulje selle kohta, mis tehnilises valdkonnas toimub ning oleks ebatäpne seda niimoodi sõnastada võite kindel olla selles, et teeme teiega edaspidi koostööd kompromissiga raportööriga, et jõuda parimate kompromissmuudatusettepanekuteni ning tervitame Euroopa Parlamendi soovi jõuda eh, eh, eh, eh laevastikuvõimekuse eh, Eh, osas tulemuseni, sest eh, me alustame tööd ka nõukogus, mitte ainult komisjoni ettepaneku osas, eh, vaid võtame aluseks ka teie komisjoni poolt tehtud raporti ning ootame huviga selle raporti tulemusi, aitäh. proua Wortmann-Kool, palun. jah, ma tänan. ma palun, et kolleegid oma öö, poolsed ettepanekud Äh, saadaksid ja ka komisjon äh, seda teeks ja ma ootan huviga koostööd ja proua Maisner ja härra von Daleni hoiatused kohaldusala kohta, neid ma võtan väga tõsiselt, sest tõesti rahasumma on piiratud ja ma olen päris kindel selles, et meil õnnestub siin äh, kokku leppida veel enamgi. suur tänu, Corin, ma meenutan, et komisjonis on hääletus kahekümnendal veebruaril aga see tuleb veel üle kinnitada, et täiskogul on märts, märtsis see teema, aga kahekümnendal veebruaril komisjonis hääletame. muud päevakorrapunkte ei ole ja järgmine kohtumine on meil neljapäev, kahekümnes veebruaril kell üheksa. üks neist kohutavatest neljapäevadest, aga need tuleb üle elada, nii et kahekümnes veebruar kell üheksa, järgmine koosolek, nii et see koosoleku osa on nüüd lõppenud, koordinaatorid kell kümme.